ja saavutamiseks me peame jätkuvalt töötama meie strateegilise partnerluse kujundamisel. härra president, vastus ka proua de Kaiseri ühele küsimusele. kui räägiti äh, Briti kodaniku Akmal Shaiki hukkamisest. Euroopa Liit on jõuliselt hukka mõistnud Akmal Shaiki hukkamise ja kahetseb sügavalt seda, et Hiina ei ole arvesse võtnud ega kuulda võtnud Euroopa Liidu korduvaid taotlusi, äh, et muuta Euroopa Liidu kodanikule äh, määratud äh, surmanuhtlust. suur tänu, volinik. meil on siiski veel üks päevakorrapunkt jäänud ja ma palun nüüd saadikutel vaikselt oma kohtadele istuda järgmisena arutelu Filipiinide äh, resolutsiooni ettepaneku üle ja alustame härra Proverost kahe minutiga. Grazie presidente. È una, è ormai una triste abitudine la.... suur tänu, härra president. nüüd äh, vaadates seda väga kurba mõrvade rida, mis maailmas on korda saadetud äh, usulistel või muudel põhjustel, siis me näeme taaskord, et äh, presidendikandidaadi koosolekul äh, hukati Filipiinidel väga palju kohalviibinuid ja tegemist on täiesti mõistetamatu ja eesmärgitu teoga. tegemist aga ei ole isoleeritud sündmusega selles riigis. selles riigis on juba aastaid toime pandud erinevaid äh, vägivaldseid akteid usulistel põhjustel nagu Mindanaos. me muidugi tunneme kaasa ohvritele, kuid samuti me peame avaldama tugevat survet Filipiinide valitsusele ja me peame vaatama, kuidas oleks meil võimalik aidata Filipiinidele leida lahendust eh, kõikidele neile relvakonfliktidele, aitäh! jah, suur aitäh, härra Provera! härra Kastler, palun üks minut president. suur aitäh, lugupeetud president, daamid ja härrad. kahekümnendal, kolmandal novembril äh, toime pandud äh, mõrv Magandao provintsis oli täiesti uskumatu. tegemist on viiekümne seitsme ohvriga ja äh, vägistati naisi, tapeti äh, kolmkümmend ajakirjanikku samuti eh, oli hukkunute seas. mitte kunagi varem ei ole nii palju ajakirjanikku hukatud ühe sama sündmuse käigus. ma leian, et eh, Euroopa Parlament peab karmilt hukka mõistma selle sündmuse, nagu ta seda teeb resolutsioonis. rahvapartei aga palus eraldi hääletust kolmes punktis siiski. me soovime, et eh, Filipiinide valitsus toetaks võitlust terrorismi vastu ning Rahvapartei nimel. ma tahaksin samuti põhjenduspunkti F osas äh, eraldi hääletust, kus süüdistatakse võime, et nad olevat sisse viinud ebatõhusa süsteemi. samuti räägitakse viivitustest uurimise käigus, me tahame, et see jääks välja ning lisaks sellele räägitakse siin äh, vangistuses olnud isikute äh, kaduma minekust ning see tuleks samuti tekstist välja jätta. aitäh, härra president. see kohutav äh, kuritegu väärib meie kõige suuremat hukkamõistu. see näitab, kui jõuliselt on juurdunud seadusetus Filipiinide mõningates olukorras, siin on palju põhjuseid Ehm, see, et arhipelaagis on nii palju hajutatud äh, saari, nõrk äh, keskvalitsus, korruptsioon, vaesus ja terroristide levik, mida toetab Al-Qaeda lõunas. see on poliitiliselt motiveeritud äh, mõrv ja seda peab nägema laiemas ajaloolises ja sotsiaalses kontekstis me ei tohi äh, kõrvale jätta Filipiinide valitsuse samme liikuda demokraatlikuma valitsuse poole viimase kahekümne viie aasta jooksul, ei tohi ka allahinnata eksistentsiaalset äh, ohtu, mida Abu Savajafi terroristid äh, endast kujutavad ja kui destabiliseerivad nad on kogu ühiskonna jaoks. mis, millest koos äh, Filipiinide ühiskond konstruktiivne kaasatus ja abi aitab kõige paremini Filipiine riik, mis jagab meie ühiseid väärtusi suures osas ja mis võimaldaks neid aidata tugevdada seaduse ülimuslikkust kohalikus ja keskvalitsuses. aitäh ja nüüd üks minut, härra Tarabella suur aitäh, lugupeetud president, proua volinik, kallid kolleegid, novembris eelmisel aastal eh, võtsin vastu Euroopa Parlamendis Edith Burgose tegemist on noore Filipiiniga, kes eh, peeti kinni kahe tuhande seitsmendal aastal, kahekümne kaheksandal aprillil eh, ning eh, Jonas Burgos kuulub sadade inimeste hulka, kes on Filipiinidel kinni peetud ja kaduma läinud ja temast ei ole siiamaani ühtegi teadet. kahe tuhande kümnenda mai valimiste eel me kardame, et kuriteod äh, ning vahistamised äh, nende isikute vastu, kes ei ole võimul, äh, üha tihenevad. me mõistame hukka Mäkindanao kinnipidamise ning me soovime samuti, et, et selgitaks täielikult välja, mis, kes on vastutavad selle koleda kuriteo eest, mis aset leidis. suur tänu ning nüüd sõna pooleteist, teiseks minutiks härra Tavaresele jah, aitäh. Filipiinidel kakskümmend aastat äh, tagasi oli tegemist äh, suure lootusega kogu maailma jaoks. tegemist oli demokraatia lainega ning me lootsime, et seal hakatakse pidama edaspidi kinni inimõigustest, samuti äh, üliõpilaste, töötajate, rahvaõigustest me lootsime, et äh, samuti normaliseerub demokraatia selles riigis ja valimised. nüüd aga me näeme, et demokraatia hoopis äh, halveneb, Filipiinidel on väga muret tekitavaid aspekte, korruptsioon levib, vägivald levib, rünnakud levivad opositsiooni vastu kõige häirivam siinjuures on muidugi Matinao äh, mõrv, kus valimiskampaania käigus opositsiooniliidrite äh, valimiskampaania käigus hukkus äh, viiskümmend seitse liiget, et tegemist, tegemist on täiesti enneolematu sündmusega, muuhulgas ka kolmkümmend ajakirjanikku hukati ning tegemist on kõige suurema äh, ajakirjanike mõrvamisega ajaloos, me ei saa lubada tundub, et kõik tegelevad juba muude asjadega, sellest on kahju, ütleb kõneleja, kuid me ei saa nõustuda sellega, et taoline olukord, taoline sündmus sai juhtuda. eriti võttes arvesse, kuivõrd palju lootusi oli kakskümmend aastat tagasi, seega me peame president Arroyolt nõudma, me tahame talle teada andma, et Euroopa järgib väga tähelepanelikult seda, mis seal riigis toimub. tänan väga, härra Tavares ning poolteist minutit proua Lohpiiler. suur aitäh. selle kiireloomulise arutelu põhjus on muidugi mõista viiekümne seitsme liikmelise konvoi mõrvamine. tegemist oli eh, provintsivalimiste eh, kampaania eh, kampaaniaga ning kohal oli ka kohaliku politsei esindajad. tegemist on tõesti äärmusliku näitega sellest, millised mõrvad toimuvad selles riigis äh, juba aastaid ning nende arv üha kasvab. valitsus ei ole üles näidanud mingit tahet võidelda taoliste sündmuste vastu. saja juhtumi puhul, ainult kahe puhul on, äh, on kõik välja selgitatud, mis juhtus ning äh, kedagi ei ole süüdi mõistetud. kohtuvälised mõrvad on puudutanud eelkõige just kodanikuühiskonna esindajaid, ametiühingute esindajaid, inimõiguste kaitsjaid ning eh, samuti põllumajandusreformi eh, eest seisjaid ja see on eh, piiranud poliitilist arutelu riigis, vähendanud kodanikuühiskonna mõju ja võttes arvesse seda, mis seal toimub, ei ole võimalik, et maikuised valimised oleksid hästi ette valmistatud, on kiir-, tõesti hädavajalik, et äh, Filipiinide valitsus kiireloomuliselt võtaks meetmeid taolistele mõrvadele lõpu tegemiseks. samuti ma tahaksin teha suulise muudatusettepaneku lõikesse kuus, kus räägitakse sellest, et tuleb vabastada äh, kõik veel vangistuses äh, olnud isikud või teadmata kaduma läinud isikud. aga ma tahaksin ütlema, et me peaksime tegema hoopis kõiki jõupingutusi selleks, et need, kes on kinni peetud, tagastataks nende perekondadele, aitäh aitäh, proua Lohpiiler. ja sõna on nüüd fraktsioonidel, sotsiaaldemokraadid, härra Palekis, üks minut. aitäh, härra president kui küsitakse tavaliselt eurooplaselt äh, selle kohta, kui talt küsitaks, eh, et mida ta arvab, mis Filipiinidel toimub, siis tõenäoliselt ei oskaks ta midagi kosta, sellepärast et televisioonist eh, nagu ei räägita eriti sellest, seega on järelikult see rahulik olukord. samas aga toimuvad mõrvad, rünnakud, see on Fil-, Filipiinidel igapäevane. hiljuti viiskümmend seitse inimest eh, mõrvati ja neist pooled olid ajakirjanikud. tegemist on tõesti kõige suurema ajakirjanike mõrvaga mis maailmas on korda saadetud, seega me nõuame, et Filipiinide valitsus teeks lõpu taolistele brutaalsetele kuritegudele, kohalik miilits tuleb laiali saata ning teha lõpp karistamatusele. see on eriti oluline just silmas pidades lähenevaid valimisi. suur tänu, härra Politskis ja järgmisena üheks minutiks proua Geringer de Odeberg. suur tänu, president. Äh, presidendi ja kohalikud valimised, mis on ette nähtud kümnendaks maiks kaks tuhat kümme, tähendab, et me peame tegema suuri jõupingutusi selle nimel, et need valimised saaksid olema õiglased. seega eelkõige me peame välja selgitama need, kes on süüdi äh, selles massimõrvas, millest me täna oleme rääkinud. siiani ei ole kohalikud kohtuvõimud innukalt äh, süüdlasi otsinud. on tehtud väga palju vigu äh, selle äh, juhtumi menetlemisel, mis tähendab, et ikkagi valitseb seadusetus lisaks sellele Filipiinid peavad suurendama oma jõupingutusi selle nimel, et tõhusalt ära kasutada neid rahalisi vahendeid, mille Euroopa Liit on neile eraldanud demokraatia ülesehitamiseks, õigusriigi põhimõtete kinnistamiseks. tänan. suur tänu, proua Keringer ja järgmisena vaba mikrofon ja anname sõna ainult kaks korda, kõigepealt üheks minutiks härra Romerole. väga lühidalt, ma tahtsin meenutada saadikutele, et tegemist on uue aastaga, meil on uus leping, aga valitsevad samad pahed nagu möödanikus. ja nõukogu esindajad ikka pole inimõiguste alaste arutelude all, ikkagi puudub institutsioonide vaheline dialoog selles vallas Äh, mis, mistõttu meil ei ole võimalik konkreetseid vastuseid anda ja Filipiinide puhul ma tahaksin meenutada seda, et kuigi see olukord mõjutab ka teisi maailma nurki ja jagusid, siis see, mis hiljuti on juhtunud, tähendab seda, et rohkem kui tuhat inimest on kadunud või tapetud, mis tähendab, et meil on vaja strukturaalseid vastuseid. me ei saa lihtsalt kaevelda selle üle, et see on aset leidnud. me peame reageerima nendele juhtumitele inimõiguste kaitsjad, ajakirjanikud on need, kes on sihikule võetud ja seetõttu me ei saa vaikida, me peame tegutsema, arvestades olukorda. suur tänu, härra Rumeva, üheks minutiks. härra Tšernetski. president, volinik, daamid ja härrad. Euroopa Liit kaitseb inimõigusi mul on kahju, et öö, äh, see ei ole nii tähtis nõukogule ja Hispaanial kui eesistujale, kuna nad ei ole täna esitatud, see on skandaalne, me räägime inimõigustest, inimõiguste kaitsest, kuid nõukogu eesistujariigi esindajad puuduvad täna meie seast. see ei ole vastuvõetav olukord. Filipiinid on kristlikuga pärandiga maa, mis on seotud Euroopa pärandiga ja kultuuriga. ka seal tuleb täita inimõigusi, aga seal kahjuks neid sageli rikutakse. ja seetõttu me peame valjult väljendama oma solidaarsust nendega, kes kannatavad selles riigis, see on meie ülesanne. volinik, sõna on teil president, lugupeetud saadikud. ma esindan äh, kõrget esindajat ja esindan komisjoni. Äh, Mangidano provintsis äh, Mindano saarel toimunud massivõrm möödunud aasta kahekümne kolmandal novembril, mille käigus viiskümmend seitse inimest tapeti, tõi välja pikaajalised inimõigustega seotud probleemid Filipiinidel mis on seotud kodanike kadumisega või põhjendamatu tapmisega ja äh, selliste tegude toimepanejate karistamatusega möödanikus. antud juhul äh, valitsus tegutses kiiresti ning võttis äh, kasutusele otsustavad meetmed, et anda kohtu alla selle teo toimepanijad, see on igati tervitatav. on oluline läbi murda äh, karistamatuse äh, kultuuris eh, selliste tapmiste puhul ja teha neil sellistele tapmistele lõpp. Filipiinide valitsus on teinud olulisi sammusid inimõiguste tugevdamise suunal. Ah, president Arroyo administratsioon on keelustanud surmanuhtluse ja on äh, reklaaminud inimõiguste kaasamist hiljuti heaks kiidetud Aasia hartasse Äh, eesmärk, mida tuleb veel saavutada, on lõpetada neljakümneaastane äh, konflikt äh, Mindanaos moslemi mässulistega ja sõlmida rahuleping, mis on õiglane kõikidele osapooltele. on tekkinud uut lootust ja saavutada selline kokkulepe käesoleva aasta lõpupoole samas tuleb mainida, et äh, Mangindano provintsis toimunud äh, massimõrv poliitiliste perekondade vahel, muuseas kõik on nad äh, musulmanid, ei ole seotud kogukondade vahelise konfliktiga. seetõttu Euroopa Liidul on kujunenud hea dialoog Filipiinide valitsusega, mille raames mõlemad osapooled arutavad väga paljusid erinevaid küsimusi, sealhulgas ka inimõigusi me peame läbirääkimisi ka partnerluskoostöölepingu sõlmimiseks Filipiinidega, milles sisalduvad ka inimõiguste alased sätted. me aktiivselt toetame Filipiinide valitsust selle jõupingutustes inimõigustest kinnipidamise täiustamisel kokkuleppel valitsusega me oleme käivitanud nõndanimetatud eh, Euroopa Liidu Filipiinide kohtusüsteemi tugiprogrammi rahastamislepingu. see on igati õigeaegne, selle eesmärk on tõsta eh, Filipiinide kohtusüsteemi halduslikku suutlikkust, kaasa arvates politsei ja sõjaväelised jõudusid, et aidata neil uurida kohtuväliste tapmistega seotud juhtumeid ning anda kohtu alla need, kes on mõrvas süüdi me soovime samuti kehtestada monitooringusüsteemi, et suurendada vastastikust usaldust. EPI-st on ette nähtud kaheksateistkümneks kuuks ja seda rahastatakse stabiilsus rahastamisvahendi alt, kuid seda võib ka pikendada. lisaks sellele meil on äh, pidevalt jätkuvad projektid ka kohalikul tasandil Filipiinidele, et edendada inimõigustest kinnipidamist, nende seas ka rahvusvaheliste kohustuste täitmise jälgimine, meetmed Rooma statuudi ratifitseerimise toetamiseks. Euroopa Liit samuti äh, aitab äh, Mindanos rahuprotsessi loomist hetkel, äh, toetades sotsiaalteenuseid ja usalduse tõstmise meetmeid. kuid, härra president, me oleme valmis enamaks kui protsess peaks eh, halvenema. Ah, ma tahaksin lõpetada selle päevakorra arutelu. daamid ja härrad, ma palun teid istuda kohtadele, sest kohe algab hääletus. ja ma tahaksin proua Logbillerile meenutada, et ta ei unustaks esitada oma suulise muudatusettepaneku õigel ajal äh,, hääletuse ajal